vastuväiteid ei esitata. siseturu ja Tarbijakaitsekomisjon on esitanud paranduse Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud teksti kohta. vastavalt kodukorra artikli sada kakssada kolmkümmend üks lõikele neli on parandus heaks kiidetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul alates selle teatavaks tegemist ei esita ükski fraktsioon või nelikümmend parlamendiliiget taotlust paranduse hääletusele panekuks. teksti leiate täiskogu istungjärgu veebilehelt ja pealkiri avaldatakse selle istungi protokollis kolmapäeval allkirjastan koos ülemkogu presidendiga kaks õigusakti, mis on vastu võetud vastavalt seadusandluse tava-